istung jätkub. daamid ja härrad, eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on äh, kätte saadud, kas kellelgi on märkuseid, ei ole, sellisel juhul on protokoll sellega ka vastu võetud.